mesdames et messieurs daamid ja härrad tere hommikust kõigile ning tere tulemast äh, meie tänahommikusele istungile kus äh, kuulame ära siis ähm, agora töögruppide töö loodetavasti hommikust kujuneb viljakas huvitav ja konkreetne ning et meil on siis töömaterjali siin parlamendis ähm, järgnevaks aastaks. nüüd äh, siis kolm töögrupi ülevaadet kõigepealt äh, ning ka konsensuskonverentsi äh, ülevaade, kakskümmend kodanikku, kes osalesid meie töös, istuvad siin minust paremal ning räägivad ka sellest, mida nad on teinud viimase kahe päeva jooksul, kuivõrd nemad on töötanud natukene rohkem kui meie töögrupid. kell üksteist äh, on ees kohvipaus, sellepärast et härra Raudšek ja ma ise tahaksime teie tööst rääkida pressiga ja pärast tuleme siis saali tagasi ja võtame kokku arutelud, võib-olla saame ka mm, kokkuvõtvad elemente tuua sisse ja siis äh, Äh, üritame öö, äh, töö lõpetada siis natukene pidulikumalt suure perefotoga. alustagem aga ja ma ütleksin veel nii palju, et teie äh, laudadel peaksid olema prantsuse keeles kokkuvõtvad, kokkuvõttev dokument ning järgneva kolmekümne minuti jooksul peaks trükist, trükisoojana jõudma teieni ka inglisekeelne versioon. ma tahaksin omalt poolt tänada ka kirjalikke tõlke ja kõiki teisi, kes eile hilisõhtul ja täna varahommikul tegid tööd selleks, et need dokumendid teieni jõuaks. küll nad jõuavad ärge kartke, need äh, dokumendid on teel, jagatakse teile laiali, kuid igal juhul kinnitan teile, et äh, meie suulist äh, ettekannet võivad äh, kuulata kõik oma emakeeles ja, ja alustagemgi siis töögruppide tööga. esimene töögrupp, kes tegeles majanduskriisi ja uue vaesusega, proua Jill Lamberts, Euroopa Parlamendi saadik, Hilda Figueiredo ja härra Spinoen nii ka koos seda tööd juhtisid ja tahaksin tänada töögrupi juhti, kes on kohale tulnud, sellepärast et tal on üsna pea minemas lennuk. suur tänu, et kohale jõudsite ja võib-olla annangi teile siis kaasraportöörina seda, proua Figueredo, teil on nüüd sõna. suur tänu, proua esimees meie töögrupis olid äärmiselt huvitavad arutelud vaesuse üle, vaesuse põhjuste, kriisi ja kriisi põhjuste üle, samamoodi nagu ka meetmete üle, mida eri, meetmete üle, mida erinevad organisatsioonid on välja pakkunud selleks, et olukorda parandada kuna vaesus on tõusnud ja midagi väga vaesuse vastu pole ette võetud, olime me väga šokeeritud ja seepärast tuleb Euroopa institutsioone, Euroopa Liidu institutsioone, Euroopa Parlamenti üles kutsuda midagi ette võtma ja ma arvan, et äh, ka tööhõivekomisjonis kavatsen ma kolleegidele teha ülevaate sellest, mida me rääkisime selleks, et olukorda parandada. meil tuleb midagi selle olukorra, selles olukorras ette võtta. olukorras, mis on viimastel aastatel tekkinud. meil tuleb kodanikele anda konkreetseid vastuseid. samal ajal aga tuleb meil arvestada ka sellega, mida meie kodanikud päev-päevalt äh, läbi peavad tegema on äh, tehtud ettepanekuid luua töögrupp, minu kolleeg, kes on kaasraportöör, selgitab teile kindlasti neid ettepanekuid, mida sotsiaalsed organisatsioonid tegid, mida kodanikuühiskonna organisatsioonid tegid meie arutelu ajal. aga nõutakse ka, et komisjon ja parlament ähm, tegeleksid selle küsimusega edasi. tööhõive ja sotsiaalkomisjon saab midagi ära teha, on täiesti selge, et meie valdkonnakomisjon või Euroopa Komisjon üksi midagi ära teha ei saa. väga tähtis on, et me tõstaksime kõikide Euroopa Parlamendi saadikute teadlikkust selles küsimuses, väga tähtis on Euroopa Liidu tasandil sisse viia miinimumpalk. selle kohta on meil juba ka õigusloomelisi äh, meil ei ole siiamaani praegusel hetkel selle kohta õigusloomelisi projekte, meil on küll olemas raport, aga õigusloomelist projekti kui sellist ei ole ma ise aitasin seda raportit välja töötada, parlament toetas kõiki neid seisukohti, mis seal on kirjas, kuid meil ei ole võimalik õigusloomelist projekti ise alustada, nii et komisjon peab seda tegema. väga tähtis on ka, et majandus ja Euroopa Liidu eelarvepoliitika mõtleks majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse peale ja paneks kõige suuremaks prioriteediks inimesed poliitika peab arvestama inimestega. poliitika peab arvestama sellega, millised mõjud on sotsiaalsetel poliitikatel ja mõjude hinnang tuleb läbi viia enne poliitikate rakendamist. mõtlen siinkohal näiteks eelarvekärbete peale, selle peale, et majandus- ja sotsiaalvaldkond on üksteisest eraldatud poliitikas on juba seda eraldatust väga palju kritiseeritud isegi siis, kui majanduslikke meetmeid pannakse paika, tuleb äh, mõelda sellele, millised on nende majanduslike meetmete sotsiaalsed mõjud. ei saa ju olla nii, et me võtame meetmeid vastu ilma, et me mõtleks, millised oleksid äh, nende meetmete mõjud inimeste olukorrale, tööhõivele ja nii edasi meil on juba praegu suuri tööhõiveprobleeme, tööpuudus suureneb ja see toob endaga kaasa uusi probleeme. peale selle on tekkinud ka niinimetatud uus vaesus. inimesed käivad küll tööl, kuid neil ei ole võimalik oma sissetulekust ära elada. eriti ohustatud on noored naised ja puuetega inimesed samamoodi on riskigrupiks vanemad inimesed. me peame mõtlema ka sotsiaalkindlustuse erinevate nüansside peale ja sellest tuleb meil järgnevatel nädalatel parlamendis äh, rääkida seepärast nõutakse ka niinimetatud inimväärikaid äh, reforme selleks, et ka vanaduses inimesed saaksid äh, säilitada oma väärikuse, siis peaksime mõtlema veel ka teenuste peale, sotsiaalsete teenuste peale, aga ka üldise huvi teenuseid. raportöör jätkab sealt, kus mina lõpetan ja ta selgitab neid ettepanekuid, mida sotsiaalsed organisatsioonid on teinud. ma leian, et meie töö oli tähtis, ma loodan, et kõik, kes olid kohal, lähevad koju ka selle muljega, et see šokeeriv tunne, mis meid valdas, läheb ka nende koduriikidesse üle. et äh, sellega hakat-, selle küsimusega hakatakse tegelema. ärge unustage, et nõukogu tegeleb nende küsimustega. seal võetakse vastu sotsiaalseid ja majanduslikke meetmeid, mille tagajärgi teie oma koduriikides tunnete. seepärast tahaksin siinkohal teha üleskutse, näidake oma šokeeritust ka koduriikides. suur äh, tänu, et te tõite selle sõnumi siia, suur tänu, et te tõite kodanike arvamuse siia, sellepärast et kahjuks kodanikud on need, kes kannatavad vaesuse all. Äh, äh, suur tänu, proua Figueiredo ja nüüd saab sõna teine kaasraportöör, nagu te isegi aru saate on äh, need töögrupid kokku pandud nii, et äh, üks kaasraportöör on parlamendisaadik ja teine vabaühenduse liige, nii et äh, nüüd siis vabaühenduste esindaja um,. ma arvan, et ma võin ka hollandi keelt rääkida, väga tore. kuna ma võin hollandi keelt rääkida, siis ma teeksin ka seda meie ees on väga raske ülesanne sain just praegusel hetkel meie töögrupi järelduste kirjaliku versiooni, esimese versiooni ja sellepärast on väga raske nüüd spontaanselt siin kõiki küsimusi tõstata, aga tahaksin kuus erinevat äh, punkti välja tuua. esiteks tuleb tõdeda, et paljud Äh, imestasid ja olid šokeer-, imestasid väga halbade sotsiaalsete tingimuste üle ja olid sellest ka šokeeritud. Euroopa Parlament peab selle tõsiasja paremini välja tooma, Euroopa Parlamendis tuleb suur arutelu korraldada äh, nende sotsiaalsete probleemide pärast, mis meil praegusel hetkel on. me peaksime rääkima nende probleemide põhjustest ja mõtlema, kuidas neid lahendada parlament on võib-olla kõige paremaks äh, kohaks, kus rääkida nendest uutest paradigmadest, mis meil on vaja uue ühiskonna jaoks. on täiesti selge, et äh, majanduskasv, äh, millel meie ühiskond siiamaani põhines, ei ole piisav probleemide lahendamiseks. meil on vaja rohkem ka sotsiaalseid äh, õigussätteid. parlamendil ei ole küll siin äh, algatusõigust, kuid tal on võimalik Euroopa Komisjonile survet avaldada selleks, et vastavate projektidega algust tehtaks. Äh, meil on kohe kindlasti vaja nõuda õigusloomelisi projekte äh, erasektori võlgade küsimuse lahendamiseks, selleks et saaks vältida seda, et eriti haavatavad ühiskonnagrupid eh, ennast võlakoorma alla mataks. proua Figueiredo ütles ka, et on siin erinevaid võimalusi, mida ette võtta, nagu näiteks miinimumpalk Euroopa Liidu tasandil üks saadikutest ütles eile, et avalikkus tegelikult ei tea päris täpselt, et Euroopa Parlament Lissaboni lepingu raames ja kaasotsustamismenetluse raames saab ka sotsiaalsetes küsimustes rohkem kaasa rääkida. ja siin on Euroopa Parlamendil tõesti võimalik rohkem ära teha. väga paljud osalejad ähm, kutsusid üles kasutama niinimetatud avatud koordineerimise meetodit, sellega on juba algust tehtud ja sellega tuleks jätkata sest äh, see on Euroopa sotsiaalpoliitika väga tähtsaks sambaks. siis nõuti veel, et Euroopa Parlament äh, Euroopa uues platvormis võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ka suurema rolli saaks. siis öeldi veel, et Euroopa Parlament peab teiste institutsioonidele sotsiaalpoliitika osas rohkem survet avaldama. Euroopa Liidu institutsioonid peaksid äh, suurema vastutuse võtma ka sotsiaalpoliitika osas. üks näide, näide selle kohta, mida ma väga hästi tean, Euroopa parlament võttis natukene aega tagasi vastu resolutsiooni, milles Euroopa Komisjoni kutsutakse üles välja töötama strateegiat kodutute aitamise jaoks. tegemist on väga tähtsa küsimusega, see puudutab ka laste vaesust, miinimumsissetulekut ja nii edasi. nii et äh, kutsuti üles eh, ka Euroopa Liidu institutsioonide töötajatele korraldama kursusi vaesuse kohta ja seal seda, sellel kursusel peaksid olema eh, kaasatud ka inimesed, kes iga päev ise omal nahal vaesust tunnevad. niimoodi võib-olla oleks võimalik aktiivselt eh, koostada poliitikat, mis aitaks meil vaesuse vastu ka tegelikult reaalselt võidelda siis Euroopa Parlamendil on ju veel ka eelarve teadusuuringute jaoks. Euroopa Parlament võiks ka teaduspoliitikat paremini korraldada selleks, et äh, täita teadmiste lüngad äh, vaesusevastases võitluses. ka siin toodi meile näiteid valdkondade kohta, mille kohta me liiga vähe teame, näiteks äh, vaesus maapiirkondades. see on üks tähtis küsimus ka mm, Euroopa-sisest rännet äh, idast läände tuleks rohkem arvestada siis oli veel üldisi üleskutseid, mis võiksid olla Euroopa Parlamendi jaoks, näiteks et vaesusega tuleks tegeleda mitmel tasandil, mitmes dimensioonis, sotsiaalpoliitikat ja majanduspoliitikat ei saa üksteisest tulevikus eraldada ja kõik erinevad pooled tuleb kaasata selleks, et meil oleks võimalik vaesuse poliitikast äh, kujundada sihtrühm, sihtrühmadele suunatud poliitika, sest me peame alati tegelema erinevate sihtrühmadega, teineteisega erinevalt, kuna nende vajadused on erinevad. proua Figueiredo mainis siin juba neid haavatavaid gruppe nagu lapsed, naised ja nii edasi tõesti, me ei pea jalgratast hakkama uuesti leiutama, sellepärast et on väga palju juba varem välja töötatud, meil on päris korralik alus, millest jätkata. Need oleksid minu mõtted selle kohta, mida eile öeldi. jah, kohe kindlasti meie kirjalikus raportis on kindlasti rohkem kirjas, aga need olid need kõige konkreetsemad ettepanekud, mis meie töögrupis välja töötati. suur tänu, härra Spinuel ja suur tänu nende märkuste eest, mida te tegite, sellepärast et tõsi on, et äh, see kokkuvõte on nüüd äh, valmis, aga väga oluline on äh, ka need suulised sõnavõtted, kus rõhuasetused on selgemad ja väga selgelt tuleb muidugi see äng ja viha, mida inimesed tunnevad majandusolukorra suhtes, teie tööst ka väga hästi välja kas keegi sooviks reageerida sellele praegu kohe, sellepärast et debati jooksul me sellest küll räägime, kuid ähm, kui keegi töögrupis osalejatest tahaks midagi lisada, võiks seda teha praegu, pidades siis silmas seda, et pärast kohvipausi me nendest asjadest veel natukene üldisemalt räägime. kolmsada nelikümmend kaks koht on palunud sõna, mul ei ole kahjuks teie nime, aga, aga sõna teil nüüd on Um, Euroopa vaesusevastane võrgustik. tänan teid äh, selle töötoa korraldamise eest, tegemist oli äh, oli väga äh, laiaulatuslikku teemat käsitleva äh, töötoaga ja aitäh teile selle eest, et seda teemat nii laialt ka arutasite, näiteks äh, näljaküsimust äh, aga teatud küsimused jäid siiski konkreetse arutelu või lahenduseta. me oleme esitanud väga konkreetseid nõudmisi selle kohta, mida võiks teha parlament ja me ei tohiks selles osas järgi anda. näiteks peame me arutama kriisi sotsiaalset mõju parlamendil peaks olema äh, asjakohane roll, parlament peaks sellest rääkima, me oleme ju korraldanud näiteks mõjuhinnangu, kuid kahjuks ei ole meil mingisugust mõju poliitilistele otsustele ja me ei tea, millist meetodit kasutatakse. teiseks, Euroopa kaks tuhat kakskümmend kõike, mida me praegu teeme, on suunatud äh, selle strateegia täitmisele. me mõtleme uuele majanduskasvule, meil on äh, eduraportid, meil on vaesuse kahandamise eesmärgid, kuid Euroopa Parlament peaks sellele paketile lähenema kui tervikule, sest äh, meie arvates õõnestab sotsiaalsete eesmärkide saavutamist just nimelt majanduslik olukord. me räägime praegu ainult sellest, et on vaja suuremat majanduskasvu, suuremat konkurentsi ja fiskaalkonsolidatsiooni aga mida teeb parlament, mis on parlamendi roll? me arvame, et parlament peaks kokku kutsuma töörühma, mis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia täitmist jälgib tervikuna ja millega on seotud ka kõik asjakohased sidusrühmad, kuid teiseks on vaja ka siseriikliku tasandi tegevust siseriiklikke vaesuse kahandamise eesmärke ja riikide enda strateegiat äh, vaesuse kahandamiseks ning ähm, selle seose nende kahe tasandi vahel võivad luua ka Euroopa Parlamendi saadikud, tehes koostööd vabaühendustega, nii et äh, kaks äh, ettepanekut, esimene siis Euroopa tasandi ja teine liikmesriigi tasandi kohta, sest Agoral peaks olema ka konkreetsed tulemused suur tänu nende ettepanekute eest, võtan need arvesse ja üritan midagi ära ka teha selles osas parlamendis kindlasti. kas on veel märkuseid äh, nende poolt, kes osalesid selle ateljee töös? Äh, kuuskümmend viis koht äh, Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindaja. suur tänu, proua esinaine, ma olen ECOSOC-i liige Rumeeniast, esindan seal ühte ametiühingute organisatsiooni ja läheksin nüüd üle rumeenia keelele, ütleb kõneleja. suur tänu, ma tahtsin öelda järgmist. meil olid eile töögruppides, kolmes töögrupis üüratult huvitavad arutelud. kohe kindlasti on tähtis, et äh, liikmesriigi Äh, võtaksid vastu meetmeid äh, vaesusevastaseks võitluseks, kuid me ei tohi ära unustada seda, et meil tuleb kõrvaldada ka neoliberaalse süsteemi äh, probleemid, sest paljudes liikmesriikides tulenevad probleemid just neoliberaalsest süsteemist ja neoliberaalne süsteem toob endaga kaasa kriisi ja sellises kriisis on väga raske võidelda vaesuse vastu. tahaksin majandus- ja tööhõive äh, komisjonile öelda, et meie tervitame seda, mida parlament on siiamaani teinud need äh, Euroopa järelevalveasutused, pangandusjärelevalveasutused, mis nüüd luuakse, või ka pensionifondi järelevalveasutus, samamoodi nagu ka äh, väärtpaberite järelevalveasutus on väga head institutsioonid, mis peavad aga saama ka tõesti reaalse, reaalse kontrollipädevuse finantssektori üle ainult siis saab nende töö olla edukas äh, ja ne-, see kontrollipädevus tuleb anda, isegi kui osad liikmesriigid on selle vastu, nagu härra Rootšek eile juba ütles. kui meil ei ole võimalik praeguseid probleeme kõrvaldada, siis tegelikult vaesusevastane võitlus kukub läbi ja parlamendi ja nõukogu pingutusi selles osas tuleb toetada. seepärast ma loodan, et äh, nimetatud institutsioonid siis ka tõhusalt saaksid sekkuda sellesse probleemi, tagamaks majanduse paremat toimimist ja selleks, et kriisid ei korduks. Euh, suur tänu ka teile märkuste eest. sõna on soovinud veel üks äh, kolleeg, nii et sõna on teil, äh, härra, kes te istute kool üheksakümmend kaheksa. Eh, aitäh ja tere hommikust kõigile! mis puudutab esimese töörühma kõnelejaid, siis äh, üks neist ütles, et tööd tuleb teha kõikides liikmesriikides. aga minu arvates on tähtis, et kõikides riikides oleks kuulda ka protesti häält. ja tegelikult seda ju ongi kuulda. kõikides riikides käib töö, kõikjal võideldakse ja seda meie töörühm ka arutas ja kutsus üles Euroopa Parlamenti meid aitama, aitama neid, kes äh, liikmesriikides praegu tööd teevad, aitama selles osas, et me saaksime survet avaldada oma valitsustele. Euroopa Parlament peaks arutama äh, selle kriisi sotsiaalset mõju, sest mõju ei ole ju mitte ainult majanduslik kuigi tõesti majanduse olukorra kohta on meil olemas erinevaid äh, arvandmeid, näiteks äh, töötuse määr, kui palju on kaotatud töökohti autotööstuses ja nii edasi, kuid kõige tähtsam on ikkagi inimene. inimese saatus on vähemalt äh, sama tähtis kui ettevõtete oma ning Euroopa Parlament peakski hindama, kuidas on kriis mõjutanud inimest Euroopa Parlament peab juhtima debatti selles vallas, mis puudutab kriisi sotsiaalset mõju ning äh, ka siis, kui me räägime Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast, tuleb meil äh, arvesse võtta sotsiaalset mõõdet, seda on rõhutanud mitmed äh, teised kõnelejad ning ka mina pean seda väga oluliseks. sotsiaalset mõõdet kiputakse unustama. kodanikuühiskond aga just selle mõõtme arvestamise nimel ju töötabki me loodame, et sotsiaalset mõju kahandatakse võimalikult palju. suur tänu, sõna on soovinud siiski veel üks kolleeg, kes loodetavasti räägib lühidalt. suur tänu, nii teen. nimelt äh, kõigepealt äh, olen samuti vabaühenduse esindaja. eile töögrupis äh, me nõudsime seda, et Euroopa Parlament äh, looks äh, juriidilise raamistiku krediidiinstitutsioonide jaoks, kes annavad tarbijalaene, selleks et võidelda tõhusamalt vaesuse vastu, kuid veel üks asi, mis jäi märkimata raportööri poolt, nimelt oluline on see, et Euroopa Parlament võtaks vastu direktiivi töökohtade siirde osas, nende töökohtade osas, mis on läinud üle nendesse riikidesse, kus sotsiaalkulud on väga väiksed, maksed ja mis õõnestavad niimoodi neid äh, äh, riike, kus äh, sotsiaalsed garantiid on kõrgemad ning mille tööturud seega tegelikult niimoodi satuvad surve alla, töökohad lihtsalt kaovad ära ja vaesus ainult süveneb. suur tänu! nüüd siis töögrupp number kaks. tegeles see töögrupp Äh, rändevoogudega seosuvat, seonduvate kriisidega härra Arden oli seal juhiks, proua Rebatu ja härra Peter Verfagen Caritasest olid kaasraportöörid ja proua Benarab saab järgmisena sõna. suur tänu, Isabel, kõigepealt lubada tänada kõiki töögrupis osalejaid, töögrupp oli äh, väga rikkalik ning tahaksin tänada kaasraportööri, kellele ma nüüd annaksingi sõna üle kohe suur tänu! arvestades äh, ajalisi piiranguid äh, ja võimalusi tegutseda Euroopa Parlamendi poolt ja Euroopa Parlamendi pädevust, valmistasime me siis ette järgmised ettepanekud. kõigepealt äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid kutsuda Euroopa Parlamenti üles vaatama üle Euroopa ebasoodsamas oleva elu ähm, populatsiooni problemaatika ning seda vastavalt siis Euroopa alusväärtustele. kinnitame, et ja kutsume üles, et vastavalt Lissaboni lepingule antud pädevustele peab Euroopa Parlament tegelema asüüli- ja migratsioonipoliitikaga, liikmesriikidel on siin omad kohustused ning Euroopa äh, varjupaigaasutus peab arvestama Genfi konventsiooniga, Euroopa põhiõiguste hartaga ning Euroopa äh, Äh, ja inimõiguste hartaga ning ka kõikide teiste lepingutega, mis kehtivad selles küsimuses. kolmandaks äh, tuleb äh, ühtse loa direktiivi tuua sisse tagatised, mis garanteerivad kõikide sisserännanute puhul ilma diskrimineerimiseta õiguste kaitse ning tuleb taaskäivitada varjupaigataotluse õigusalased debatid ja seda tuleks teha humanistlike väärtuste põhjal tuleb võtta vastu äh, aastateks kaks tuhat neliteist kaks tuhat kakskümmend finantsraamistik mis on ju otseselt seotud kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ning ka arengueesmärkidega tuleb leida vahendid selleks et tagada äh, euroopa sotsiaalfondi ja euroopa integratsioonifondi vaheline koostöö ning kõige olulisem on see, et Euroopa prioriteediks äh, rändeküsimustes oleks tõlgendatud kõikidesse poliitikatesse ning kajastuks ka meie eelarves kutsume Euroopa Parlamenti ühtlasi üles äh, nõudma Euroopa Komisjonilt äh, algatust debati osas kõikide liikmesriikidega ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega seoses pensionitega, äh, töötasude ja töötingimustega sisserännatute puhul ning lisaks sellele tuleks koostada Euroopa ülene tsiviilplatvorm, mis tegeleks rände ja immigratsiooni küsimustega selleks, et soodustada kõikide osapoolte osalemist näiteks läbi kuulamiste või läbi arutelude selleks, et saaks kõige rohkem kasu selle, nendest ekspertteadmistest, mis meil Euroopas on olemas, selleks et paremini suunata meie migratsioonipoliitikat. seitsmendaks, toetada äh, akadeemiliste kvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist äh, ning kolmandate riikide äh, hariduskvalifikatsiooni tõendavaid dokumente Euroopa tööturul tuleb formaliseerida see vastastikune tunnustamine siis kolmandate riikidega sõlmitavas raamkokkuleppes tagada tuleb hea koostöö euroopa parlamendi ja eh, rahvusparlamentide liikmete vahel eh, seda vastavalt protokollile selleks et eh, väärtustada rahvusparlamentide rolli nii nagu euroopa toimi- euroopa liidu toimimislepingus on ka kirjas tuleb jätkuvalt võidelda igasuguse rassismi ja diskrimi-, diskrimineerimise vormide vastu Euroopas ning soodustada integratsiooni, kasutades positiivsemat sõnavara ja muuta suhtumist rahva seas ning meedias sisserännanute suhtes ning tuleb mõelda ka sellele, millises žanris tehakse Euroopa immigratsioonipoliitikat toetada tuleb avatud kodakondsuse põhimõtet, mis äh, äh, võtab kõik äh, nii alalised kui ka ajutise elamisloaga inimesed arvesse. tuleb juurutada vabatahtlik vabatahtlikkuse alusel põhinev süsteem Euroopas äh, ja peab olema tahe äh, suurendada äh, kodanikuühiskonna kaasatust. julgustada tuleb Euroopa Parlamente allkirjastama kirjalikud deklaratsioonid, näiteks nagu äh, null koma nelikümmend seitse, mis puudutab immigranttöötajaid. ja lõpetuseks julgustame liikmesriike tagama selle, et tõhusalt oleks rakendatud Euroopa põhiõiguste harta kõik sätted. suur tänu meie poolt ja loodame, et äh, me tegime siin au meie töögrupi tööle. Äh, suur tänu. suur tänu meie kaasraportööridele nende soovituste, väga konkreetsete soovituste eest ja vaatame siis nüüd edasi, kas tegite au oma töögrupi tööle või ei võib-olla tahavad teised sekkuda. koht number kolmsada viiskümmend, palun, teil on sõna. suur tänu, ma tahaksin omalt poolt tänada meie kahte kaasraportööri, sellepärast nad on tõesti väga ilusti äh, välja öelnud selle, mis meie töögrupis oli arutelul. ainus äh, mõte, mis mul tekkis võib-olla see kusagil kirjalikus tekstis soovituste seas on, on ka juba ära toodud, nimelt puudutab see varjupaiga taotlejate õigusi. kas inimkaubitsemise teema on sees sõnastuses, lihtsalt ma tahaksin äh, veenduda, et see, et see tekstis on kusagil sees, nimelt inimkaubitsemine siis, kas sellele on viidatud? jah, äh, seda praegu tekstis ei ole, tõsi see on, et see peab siin sees olema, nii et paneme juurde. suur tänu, lisandus härra Giuliano, kes on Ecosoci liige, saab järgmise sõna eh,. Grazie, president, anch'io mm.. aitäh. minu jaoks on suur au osa võtta sellest üritusest, nagu öeldud, olen ma Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige ning ma usun, et kõik need teemad, mis meile on tähtsad, on siin juba leidnud ka kajastamist. kuid ma tahaksin sellele kokkuvõttele, mida me kuulsime, omalt poolt lisada paar märkust. sest ma arvan, et meie debatis oli teisigi huvitavaid tahke, millest kõik peaksid kuulma. punktid kolm ja kümme. siin räägitakse kodanikutunde avatud kontseptsioonist või kodakondsuse avatud kontseptsioonist, kuid äh, ma usun, et äh, siia alla ei äh, käi rändtöötajad, kellest me ometi rääkisime. ma usun, et praegune määratlus on liiga lihtne ja ei võimalda mitte liikmesriikide kodanikel, kellel on õigus Euroopa Liitu tulla eesmärgiga otsida tööd, ennast selle definitsiooni alla lugeda. ma arvan, et meil tuleb mõelda ka neile rändtöötajatele, kes liiguvad ehm, kolmandate riikide ja Euroopa Liidu riikide vahel. rändtöötajaid ei tohiks ehm, seostada töötajate vaba õiguse liikumisega, vaid ennekõike peaks neid defineeritama selle alusel, et nad liiguvad ühest kohast teise, sest nad otsivad tööd ja et neil peaksid olema ka täielikud kodanikuõigused. kuid kahjuks äh, kui me mõtleme väga mitmetele Rumeenia kodanikele, kes on läinud Itaaliasse, siis me ju teame, et neil ei ole veel olnud äh, võimalik äh, saada kasu kõigist õigustest, äh, mis neil peaks olema, et sotsiaalkaitsesüsteemid, erinevad tagatised ei rakendu nende jaoks samamoodi, nagu nad rakenduvad Itaalia kodanike jaoks ja see on kahtlemata seotud sotsiaalse identiteedi ning kodanikuõigustega üldiselt. see raport, mida me kuulsime, oli suurepärane, aga ma tahtsin omalt poolt lisada need mõned märkused, sest need olid väga olulised, aitäh! suur tänu! kui rohkem sõnasoovijaid ei ole sellest töögrupist, läheme edasi kolmanda juurde, siiski sada viiskümmend kaheksa kohta Äh, Euroopa rassismivastase võrgustiku esindaja Bulgaariast olen. ma tahaksin täpselt teada, millist jätkutööd kavatsetakse teha nende ettepanekutega, mis me oleme esitanud. meie töögrupp oli äärmiselt äh, intensiivne ja me oleme väga paljusid ettepanekuid esitanud ja ma tahaksin teada, et kuidas te meile mm, selle jätkutöö tulemusi tutvustate, mis, mis täna siin on tehtud. ma tean, et äh, soovituste täitmiseks läheb muidugi aega. kuid äh, kas äh, me saaksime siiski mingisugust infot selle kohta, mida te olete teinud nende ettepanekutega? suur tänu. teeksin teile ettepanekut et pärast kohvipausi vastame me teile üldisemalt seda, et mida me kavatseme teha kõikide nende töögruppide soovitustega, mitte ainult teie omaga, vaid ka konsensuskonverentsi töö tulemustega, selleks et tõesti tagada regulaarne tagasiside selles osas, mis täna on siin räägitud, et need asjad ei jääks mitte ainult paberile, et vaid sellest ka midagi välja tuleks. kui olete nõus, siis räägime sellest pärast äh, kohvipausi. nüüd äh, kolmas töögrupp aga puudutab äh, see siis inimeste juurdepääsu jätkusuutlikule eluviisile, proua Pakk juhtis seda tööd, proua Veržia ja härra Burdell olid kaasraportöörid, härra Burdell on ametiühingute esindaja ja proua Veržia parlamendisaadik saab järgmisena sõna. suur tänu, proua esinaine ma olen ära kuulanud äh, teised äh, töögrupid ja nagu näha, kattuvust on päris palju. meie arutelud keskendusid äh, väga paljuski majandus- ja finantskriisi mõjudele nende inimeste seas, kes on ebasoodsamas olukorras ning tuleb loomulikult nentida seda, et vaesus, ta oli meil muidugi ka enne kriisi, kuid äh, kriisi plahvatamisega kaasas käis ka see, et see vaesus süvenes äh, ja seosed on ilmselged. liikmesriikide vahel on erinevusi, liikmesriikides endas erinevad elanikkonnagrupid erine-, elavad hoopis erinevat elu ja on äh, liikmesriike, kes tulid kriisist paremini välja, sest et lõhed liikmesriikide vahel on äh, tõesti väga-väga suured, kui me vaatame ainult statistikat. lisaks sellele rõhutasime me sellele, kui oluline on leida selliseid lahendusi, mis oleksid ka sobivad nende inimeste jaoks, kellele nad on sihitud, ja et äh, me ei saaks unustada neid, kes nende seas on kõige haavatavamas olukorras. meie arut-, arutelu, nagu ka teistes töögruppides, keskendus paljuski äh, sellisele holistlikkusele lähenemisele, nagu räägitakse, et äh, vaesust peaks nii-öelda süvalaiendama ka teistesse teemadesse, nimelt et meil praegu ei ole absoluutselt sellist globaalset poliitikat meie kõige vaesemate kaitseks üks peamisi elemente minu meelest äh, on kindlasti see, et äh, vaesus ei peaks äh, olema täiesti halvav ja see ei ole ka midagi ilmselget ja tulevikus tuleb kindlasti muuta oma seisukohta kõige vaesemate osas. räägiti palju vastupanuvõimest, kas üksikisiku või kollektiivsest vastupanuvõimest. sellega tuleb arvestada, sellepärast et toodi näiteid selle kohta, et äh, terve rida inimesi, kes elavad väga traagilistes oludes, tegelikult äh, tulevad sealt äh, tihti välja ja nad ei peaks kaotama oma kohta aruteludes lihtsalt sellepärast, et nad on vaesed või et nad on natukene ebasoodsamas olukorras kui teised. nüüd kollektiivne vastupanuvõime, vastupanuvõime, vot see on just nimelt see, kuidas me suhtume kõige vaesematesse. me peame neid pidama meiega võrdseteks kodanikeks ja võib-olla natuke vaimsust muuta. näiteks väga üllatas mind noorte, noorte inimeste sõnad, kes osalesid äh, kes on osalenud noorsootöös kõikides ühiskonnas gruppides ja et millised on nende seisukohad, meie jaoks need teemad on täiesti uued, noored inimesed äh, arvavad, et nad on täiesti üksinda jäetud, nemad tege-, keegi neist ei huvita, miks peaksid nemad huvituma kellestki teisest, see kõik on väga üllatav, üllatav äh, ja ähm, veel üks element, äh, vaesuse äh, küsimused tihti maandatakse ainult äh, töökohaga seonduvatele küsimustele, inimesed ei tule vaesusest välja ainult tänu töökohale, neil peavad olema ka muud võimalused tagatud. üks üksikisik ei ole ju võrdsustatud tema tööga. loomulikult see ei tähenda seda, et me ei peaks tähelepanu pöörama tööhõivele, loomulikult see on üks nendest peamistest küsimustest, millega see töögrupp tegeles ja kus seisukohad ka läksid võib-olla lahku tihti, kuid me peame rääkima üksikisiku tunnustamisest ühiskonnas ja see, seda ja siia kuulub midagi märksa enamat kui ainult töökohaga seonduv, ka kultuursed küsimused tulevad arvesse ja nii edasi ning rõhku panime kõvasti juurdepääsule haridusele. me ju kõik teame, et esimestel eluaastatel otsustatakse nii mõndagi inimese edasise saatuse puhul, me tegeleme selle asjaga näiteks muuseas ka kultuurikomisjonis praegu, nii et ühesõnaga keskendume nii laste haridusele kui ka elukestvale õppele. terviseküsimused, vaimne tervis, seda rõhutati eriti meie töögrupis ning äh, räägiti sellest, kui oluline on väga kiiresti võtta vastu selles küsimuses konkreetsed poliitilised suunised. ja töögrupi üks teemast rääkisime ka, sellepärast et äh, loomulikult see on vaesusega otseselt seotud, äh, eriti toodi välja haavatavad elu, elanikkonnagrupid, naised kes on väga haavatavas olukorras, lapsed, noored, eakad inimesed, puuetega inimesed, aga ka sisserännanud või nende äh, järeltulijad, eriti need, kes on tulnud äh, siis Euroopasse Mustast Aafrikast. ning äh, rääkisime ka eelarvekärbete mõjust, mis seni on tabanud kõige valusamalt just nimelt meie kõige vaesemaid äh, kaaskodanikke. ja et äh, eelarvepoliitika peaks tegelikult hoopis aitama kõige hapramas olukorras olevaid äh, inimesi see puudutab nii haridust, nii tervist kui ka kultuuriteenuseid ja sotsiaalteenuseid, aga loomulikult ka toetust nendele Äh, organisatsioonidele, kes neid inimesi aitavad. ja kokkuvõtteks, mida ma siis ütleksin, äh, minule jäi tunne selles töögrupis, et äh, Euroopa sotsiaalmudeli alalhoidmiseks peame me võib-olla tõesti natukene rohkem keskenduma põhiõiguste harta rakendamisele, sellepärast et kõige halvemas olukorras inimesed tihti ähm, nende puhul äh, nendest põhiõigustest ei peeta kinni, sellest on räägitud siin ka teiste töögruppide puhul, nii et äh, väga oluline on see, et nendele inimeste jaoks oleksid tagatud äh, õigused, ma ei taha siin inimõiguste advokaadiks praegu hakata, aga, aga see ometigi puudutab teemat suur tänu, proua esinaine. meie töögrupp, äh, nagu juba öeldi, oli äh, väga mitmekesine. tegelesime päris mitmete eelarvamuste alaste aruteludega ja see on ka juba välja tulnud ja mõned meiepoolsed ettepanekud. me peame kujundama selliseid poliitikaid, mis arvestavad äh, kõige vaesematega. selliseid poliitikaid, mis hõlmavad endas konkreetseid eesmärke. vaja on äh, ka lisaks äh, sellele võrdlustabeleid, konkreetseid eesmärke ning äh, mitmekesimesi, mitmekesisemaid indikaatoreid äh, vaesusevastases võitluses ning sellele peaks kaasas käima, sellega peaks kaasas käima ka iga-aastane hindamisprotsess. rõhutame ka seda, et äh, tuleb juurutada kõikides otsuse langetusetappides horisontaalselt see teema. meie sooviks oleks ka tagada tegelik reaalne dialoog kõige ebasoodsamas äh, olukorras olijate ja äh, saadikute vahel kaasataks selleks siis tööturu osapooled ja kodanikuühiskonna organisatsioonid. me tahaksime meie Agora töö tõlgendada äh, juba järgmiseks kohtumiseks, kus, mille ko-, et see oleks ettevalmistavaks tööks Euroopa Parlamendi poolt korraldatavale konverentsile antud teemal. tuleb rõhutada seda, et on ilmselged seosed vaesuse ja inimõiguste vahel ning tuleb tagada inimestele juurdepääs inimõigustele ja et, et need oleks inimeste jaoks garanteeritud. lisaks sellele tuleb äh, põhiõiguste äh, harta samuti äh, kaasata. väljuda tuleb äh, konkurentsiloogikast, mida siin viljeldakse vähemusotsas olevate inimeste vahel ning tuleb üle vaadata Euroopa Sotsiaalfondi rahastamismehhanism, mis praegu rajaneb äh, Äh, sellel loogikal, et kõik äh, töö peab olema tasustatud ja peab mõtlema rohkem nendele inimestele, kes on tööturust äh, kõige kaugemal. tunnustada tuleb kindlasti ka kohapealsete organisatsioonide rolli, samuti mõelda nende rahastamisele ning väärtustada tuleb nende tööd väärtustada tuleb ühtlasi äh, ka sotsiaalmajanduses osalejate rolli, mikrokrediidiandjad ja nii edasi, tunnustada tuleb nende spetsiifilisust ning äh, see kirjutada sisse ka Euroopa statuuti. tuleb äh, toetada nii-öelda jätkusuutlikke ja kvaliteetsete töökohtade eest ehk teisisõnu võidelda ähm, ebakindlate töökohtade vastu sisse tuleks äh, tuua ka äh, sugudevahelise võrdsuse küsimus ja tehti näiteks ka ettepanek selleks, et palgavahet äh, meeste ja naiste vahel vähendada, peaksime võtma eesmärgiks selle, et see vahe lõhe, lõhe väheneks ühe protsendini ning kindlasti tuleks individualiseerida näiteks ka sotsiaalõiguseid. ja veel üks punkt, mis meie jaoks on huvi-, äh, oluline, nimelt kindlasti tuleks parandada koostööd kõikide Euroopa Liidu institutsioonide vahel, rahvusriikide institutsioonide, regionaalsete institutsioonide ja kohalike institutsioonide vahel, selleks et võidelda ühiselt vaesuse vastu, nagu eile öeldi Äh, vaesusega ei saa võidelda ainult üks volinik tagada tuleb kindlasti koordine-, äh, koordinatsioon äh, vastavate teenuste vahel, sealhulgas siis tervishoiuteenused ha-, haridussüsteemid ja kaunis eesti keeles last but not the least tuleb äh, kodanikke toetada, kõiki kodanikke toetada, tuua kodanik poliitikate keskmesse, ükskõik millisesse elanikkonnagruppi nad ka siis ei kuuluks. suur tänu, proua esinaine. suur tänu, härra Morell. soovituste nimekiri ainult pikeneb ja see on väga teretulnud, sellepärast see ongi olnud ju meie töö eesmärgiks. ja kuivõrd kas keegi soovib sõna veel? ma tahaksin anda ka konsensuskonverentsile sõna, kes töötas sellesama teema kallal, millega töögrupp kolm, annaksin sõna seega kodanikele ja siis kuulaksin ära võib-olla teie seisukohad, sobib see teile nii või? kui sobib, siis äh, sõna härra Vignonile, kes kaks ja pool päeva juhtis konsensuskonverentsi tööd ehk teisisõnu kakskümmend kodanikku, kes on pärit viieteistkümnest Euroopa Liidu liikmesriigist kahjuks saalist räägitakse ilma mikrofonita. You have allowed this partic-, the previous two Te lubasite ähm, eelmise kahe töörühma osalistel kommenteerida nende ettekandeid ja ma arvan, et ka kolmanda töörühma liikmed peaksid saama kõigepealt kommenteerida kolmanda töörühma äh, raportit, enne kui me läheme edasi. see oleks ainult õiglane aega meil on, nii et ärge muretsege, äh, teeme siis tõesti nii, et ateljee, töögrupp kolme osalejad saaksid kõigepealt sõnu, kes sõna soovivad. kuusteist koht ja siis äh, seitsekümmend neli, sõna teil. Thank you. mikrofon. Also um.... ma olen Majanduse Sotsiaalkomitee liige ja ma tahaksin omalt poolt välja tuua ühe küsimuse, mis eile tõstatus. minu meelest ei ole seda punkti soovitustes piisavalt välja toodud. nimelt vajame me selliseid struktuure, mis kodanikuühiskonna otseselt äh, liidaksid Euroopa Parlamendiga ja ma arvan, et need struktuurid peaksid olema püsivad. Nende eesmärk oleks äh, näidata, millised on vaesuse erinevad liigid ja erinevad vaesusolukorrad, kuid mitte ainult. meil on õigus teha sellist koostööd, selle õiguse annab meile Lissaboni leping ning parlament peaks meid ka ära kuulama me peaksime regulaarselt äh, konsulteerima ning äh, tegelikult peaks kodanike korra igal aastal toimuma, siis äh, saaksime arutada ka jätkumeetmed, mida vahepeal on võetud. ei piisa sellest, et me räägime liikmesriikides sisestest konsultatsiooniprotsessidest, sest tihti kodanikuühiskonda lihtsalt ignoreeritakse liikmesriigi tasandil. aga kui me teame, et meil on otsene side Euroopa Parlamendiga, siis meid ilmselt ei ignoreerita ma esindan Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, nagu juba ütlesin, ja arvan, et meil on vaja tugevaid äh, sidemeid Euroopa Parlamendiga. dokumendis on äh, ka äh, tekstiosa, mis minu meelest on vaja kustutada, see on sissejuhatuses, kus me räägime mustanahalistest aafriklastest ja ma arvan, et sõna must või mustanahaline tuleb kustutada. aitäh! härra Van Pell suur aitäh, äh, proua esi-, esinaine. lubage mul rõhutada ühte osa sellest suurepärasest kokkuvõttest, nimelt räägitakse siin haridusest. ma panin tähele, et meie oleme ainuke töörühm, kes üldse nii palju haridusest räägib. haridus on ennetav meede, kuid lisaks on see ka püsiväärtus palju halvem oleks, kui Agora lihtsalt ühineks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ja hakkaks nõudma, et Euroopa tasandil oleks suuremad pädevused kooliharidusega tegelemiseks. Te teate, et koolid ja haridus on äh, väljaspool lepingut, sest neid peetakse täielikult siseriiklikus äh,, liikmesriikide pädevuseks kuuluvaks küsimuseks. kuid Euroopa kaks tuhat kaks tuhat kakskümmend kakskümmend strateegia annab meile ikkagi võimaluse seda väga olulist aspekti lähemalt uurida. ning nagu te juba ütlesite, on liikmesriikide haridussüsteemid väga erinevad ja seetõttu võiks kõigile olla suurt abi sellest, et vahetatakse omavahel kogemusi. nii et eh, kui te meiega nõustute ja aitate meil kooliharidust eh, muuta prioriteetsemaks küsimuseks Euroopa kaks tuhat kaks, kaks tuhat kakskümmend raames, siis te teete väga head tööd, aitäh! Euh, eh, koht number sada üheksakümmend kaks, palun teile sõna lugupeetud esinaine. ma õnnitlen meie kaasraportööre nende suurepärase töö eest, aga sellest hoolimata pean ma omalt poolt rõhutama ühte küsimust millele ma juhtisin tähelepanu ka eile, kuid mis kahjuks ei ole siiski leidnud piisavat kajastust soovitustes. ma esindan Euroopa naiste lobiühendust ja ma arvan, et soolise perspektiivi küsimuse lahendamist tuleb alustada rohujuure tasandil. me peaksime näiteks vastu võtma uusi meetmeid, millega kahandada palgavahet naiste ja meeste vahel ning seda lõhet on võimalik kahandada ainult siis kui naised äh, saavad paremaid töökohti. ja sellise soovituse ma esitangi kutsub üles Euroopa Komisjoni survestama liikmesriike vastu võtma uusi meetmeid äh, holistliku või tervikliku lähenemisviisi saavutamiseks, mis annaks võimaluse naistele äh, kogu Euroopa Liidus kasutada ära paremaid töövõimalusi ja selleks äh, tuleb luua neile tõhusamaid toetusstruktuure. isegi siis, kui naine töötab äh, täistööajaga, saab ta tavaliselt vähem äh, palka kui mees, kuid tihti peab ta leppima osalise tööaja või juhusliku tööga, sest puuduvad toetavad meetmed tihti lõpeb koolitöö ju juba kell üks päeval ja kuna puuduvad lapsehoiuvõimalused, siis ei saa naine pärast seda kellaaega enam tööl olla, sest ta peab hoidma oma lapsi vajalike toetussüsteemide puudumine tähendab seda, et naine saab töötada tihti ainult juhutöödel ja seega on tema vaesusrisk suurem kui meestel. ja selliste tähtsate probleemide lahendamiseks peaksid Euroopa ühiskonna kõik suuremad rühmad tegema koostööd. suur tänu. sada nelikümmend kuus. aitäh ma usun, et raportist on välja jäänud mitmeid väga olulisi punkte ja mina tahaksin, et need sinna äh, sisse pandaks. Need äh, punktid äh, puudutavad eriti küsimusi, mida me eile arutasime ja mis leidsid laiaulatuslikku toetust. esimene raportöör juba oma suulises kokkuvõttes mõnda asja ka käsitles, kuid kirjalikus kokkuvõttes neid ei ole. kõigepealt arvame me, et Euroopa sotsiaalmudel on praegu löögi all ja et seda tuleb tugevdada raportöör ütles seda oma suulises sõnavõtus, kuid tekstis seda ei ole. see tuleks sinna sisse panna ning äh, lisaks sellele tahaksin ära märkida mitu jõulist sõnavõttu, mida me kuulasime eile ja kus öeldi, et Euroopa tasandil on liiga palju räägitud majanduslikust mõõtmest, kuid mitte piisavalt äh, sotsiaalsest mõõtmest. ning äh, tarvis on saavutada sobiv tasakaal, sest majanduslik ja sotsiaalne mõõde on ühe ja sama mündi kaks poolt mõlemad on teisega seotud ja mõlemal on teist poolt ka vaja. seda me kirjalikust tekstist ei leia. tegelikult on ju tõsi, et töörühm tundis meelehärmi koguni viha selle üle, et Euroopa tasandil ei ole suudetud öö, võtta kogu vastutust, mida me tegelikult oleksime pidanud võtma seoses majanduskriisiga, eh, vastutust, mis puudutab eh, tegemata jätmisi just Euroopa tasandil. mitte kõiki eh, kriisisümptomeid ei põhjustanud rumalad inimesed kuskil perifeerias. Euroopa tasandil oleks tulnud rohkem teha. eriti puudutab see Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanka, kes oleksid äh, selle asemel, et kaitsta panku ja pankade vanemametnikke, kes olid, äh, kes olid äh, lihtsalt proovinud oma õnne suurte rahasummadega, selle asemel oleks tulnud rohkem kaitsta ka kogu ülejäänud ühiskonda. see on esimene asi. teiseks teiseks miinimumpalga kohta, millest rääkis ka esimene töörühm, tehti meie töörühmas konkreetne ettepanek, kuid seda ei ole siin kirjas. nimelt äh, öeldi, et Euroopa Parlament ja võib-olla ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võiksid uurida, kas on mõtet äh, sisse viia tagatud miinimumpalgasüsteem kogu Euroopa Liidus, mis võimaldaks vähemalt miinimumpalga kõigile töötajatele, sest äh, pärast seda, kui äh, Euroopa Majandusühendus viiekümne seitsmendal aastal loodi, ehk sellest on möödunud juba viiskümmend aastat, kui see loodi, pärast seda ei ole inimestele ikkagi veel tagatud see minimaalne sissetulek. peale selle arvame me, et on vaja paremini struktureeritud dialoogi kodanikuühiskonna ning Euroopa Liidu institutsioonide vahel ma loodan, et Euroopa Parlament, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee või mõni muu asjaomane institutsioon selle küsimuse üles võtab ja seda arutab, aitäh! suur tänu nende ettepanekute eest, järgmisena saab äh, sõna äh, kakssada kolmkümmend neli kohal istuv kolleeg, sõna on teil, palun. Thank you uh,, madam uh.... aitäh ma tänan raportööre selle eest, et nad on äh, vähemalt osaliselt arvestanud minu ettepanekutega oma soovitustes ja ma räägin väga lühidalt, sest eelkõneleja tegelikult juba ütles ära suure osa asjadest, mida mina tahtsin öelda, näiteks äh, selle, mis puudutab äh, pankade väljaostmist või pankade kaitset. aga ma tahaksin omalt poolt anda ühe soovituse, mida ma eile ähm, ei teinud, sest see tuleb mulle alles praegu pähe ma esitan, esindan Bulgaariat, kus praegu arutatakse uut järelevalvemehhanismi ja minu riigi kogemus võib erineda teiste riikide kogemustest, kuid ma ütlen ikkagi, et ükskõik, milliseid meetmeid me võtame, kas liikmesriigi tasandil või Euroopa tasandil, ei ole need meetmed piisavad ega tõhusad, juhul kui nad ei ole läbipaistvad ja äh, kui pole selge, kes vastutab. sellepärast, äh, et meie tuleviku kõige suuremaks ohuks on äh, korruptsioon, nii on see ka minu riigis. ma tahaksin selge sõnul, selgesõnaliselt välja öelda, et ükskõik, milliseid meetmeid me vastu võtame, kas liikmesriigi või Euroopa tasandil, kõige olulisem on jälgida läbipaistvuse ja vastutuse põhimõtteid, aitäh! Euh, suur tänu selle seisukoha eest. Äh, ma tahaksin öelda kõikide nende lisamärkuste osas, et paneme lisa juurde sellele äh, töögrupi ähm, äh, ülevaatlikule dokumendile, sellepärast see dokument on juba valmis, aga need küsimused on väga olulised ja seega tuleks nad lisasse panna. koht number kakssada kaheksakümmend üks suur tänu, ma tahaksin tänada meie kaasraportööre ja võib-olla täpsustada natukene viiendat punkti. nimelt äh, tuleb siis äh, seostada omavahel äärmuslik vaesus ja inimõigused. tuletan teile meelde, et Euroopa Parlament vist aastal kaks tuhat kaheksa võttis vastu Cashmani raporti, äh, milles öeldakse, et tuleb mitmeaastastes äh, põhiõigustealastes programmides välja võt- öö, äh, äh, rõhuda just nimelt ka äärmuslikusele vaesusele, et võib-olla tuleks see dokument uuesti ette võtta ja edasi minna sellest, mis on juba valmis tehtud ja võib-olla järgmises mitmeaastases raamistikus jällegi see dokument aluseks võtta ja väga oluline oleks, et uuring koostataks põhiõiguste äh, kaitse ja, ja kõige vaesema elanikkonna äh, grupi kaitsuse vahel. sellepärast, et parlament on seda juba oma resolutsioonides varemgi nõudnud. suur tänu selle täpsustuse eest, järgmisena saab sõna koht äh, kolmsada kolmkümmend üks, äh, kohal istuv kolleeg. suur tänu, proua esinaine mm, arvestades seda, et majanduskriis on puudutanud kõiki, sealhulgas ka meie peresid, ma tahaksin nõuda, et Euroopa Parlament võtaks endale algatuse muutmaks ECOSOC-i statuuti niimoodi, et kohustuslikuks muutuks kõikide liikmesriikide jaoks kaasata mm, ka perede ühendused äh, seadusandlusprotsessi selleks, et äh, ka meie peredel oleks hääl ökos, ökosokis. ja veel üks märkus, äh, mis mul on teha, nimelt puudutab kõiki kolme töögruppi. nimelt minu märkus puudutab suurperesid paljulapselised pered on äh, palju rohkem sellest kriisist puudutatud ja ning kõik äh, otsesed ja kaudsed maksud mõjutavad neid teistest vasta enamini. ja tegelikult Euroopas on väga vähe tekste, kus on eraldi välja toodud eraldi äh, just nimelt suurpered ja see, kuidas kriis neid mõjutas kuid me oleme selgelt näinud, et kriisi tulemuseks on olnud see, et osalt peretoetusi on kõikides riikides oluliselt kärbitud ja ka teisalt järjest tõusevad äh, summad, mida kulutatakse mm, illegaalsete immigrantide toetuseks, see aga toob inimeste seas kaasa, kaasa ksenofoobilised seisukohad ja, ja sellest piisavalt meie töögrupis ei räägitud ja ma tõesti loodaksin, et Agora tulevikus, kuid ka Euroopa Parlament räägiks sellest, et peretoetusi on oluliselt kärbitud äh, Ehm, eriti mis puudutavad äh, siis toetuseid äh, majanduskriisi ajal ja et rääkida tuleb eriti nendest, äh, nendest riikidest, kus on tõsised kärped sisse viidud. järgmisena saab ECOSOC-i liige jällegi sõna ja siis kolmsada nelikümmend kaks ja kui lubate, siis sellega me piirduksime, sellepärast et pärast kohvipausi tuleme nende asjade juurde tagasi Milícias, Conselho Económico e Social, Grupo 3. Saudando a Ágora como expressão de culpa. Ma tervitan Agorat kui Euroopa Parlamendi majandus- ja sotsiaalkomitee ning äh, kodanikuühiskonna organisatsioonide ühist platvormi. ma leian, et on väga tähtis säilitada Euroopa sotsiaalmudel ja seda ka edasi arendada. see tähendab, me peame kriisi vastu võitlema, me peame Euroopa Liidu põhimõtteid kaitsma, nimelt iga inimese õigust väärikale elule, me peame kaitsma kollektiivse vastutuse ja solidaarsuse põhimõtet vaesus on suureks probleemiks, mitte ainult nendele, kes kannatavad vaesuse all. seepärast tahaksin veel kord toonitada, et mitte kedagi ei tohi kriisi ajal jätta üksinda majandus- ja sotsiaalkomiteel on tähtsad sotsiaalsed pädevused. viimase majandus- ja sotsiaalkomitee täiskogu ajal räägiti juba toiduainetest ja vaesusest, räägiti sellest, et äh, toiduaineid on järjest rohkem puudu, peale selle on probleemiks ka energiavaesus, mis eile vägagi õigesti siin tõstatati. ja see toob endaga kaasa selle, et äh, majanduskriisile lisandub demograafiline kriis, seda on väga selgelt näha näiteks Hispaanias. meil tuleb äh, arvestada ka sellega, et ka solidaarsuse vaesus on üha rohkem maad võtmas. me peame rohkem kaasama sotsiaalseid partnereid, meil tuleb pakte sõlmida selleks, et äh, avalik sektor, erainstitutsioonid äh, ja ka pangad koostööd teeksid. Portugalis on selline partnerlus juba olemas, eriti avaliku ja erasektori vahel väga tähtis on vältida ka seda, et perekonnad võtavad laenu. näiteks Itaalias, Toskaanas riik, kirik, pangad, sotsiaalsed asutused on loomas erilisi partnerlussuhteid just selleks, et võlaprobleemi lahendada Need organisatsioonid, mis on siin täna esindatud, peavad ka survet avaldama selles küsimuses. tahaksin vi viidata veel sellele töögrupile, kus räägitakse äh, tagatud miinimumsissetulekust äh, noortele inimestele äh,. majandus- ja sotsiaalkomitees aastaid tagasi kirjutasin raport räägiti äh, asüüliõigusest ja seal oli ka see mainitud. suur tänu, kolmsada nelikümmend kaks, nüüd järgmisena saab sõna. Uh, um, suur tänu, mul on väga hea meel näha seda soovitust, kus räägitakse äh, sellest, kui tähtis on inimeste kaasamine vaesusevastasesse võitlusesse, aga ma arvan, et seda tuleks sõnastada tugevamalt. tegemist ei ole mitte ainult inimõiguste alase küsimusega. meil on vaja leida häid lahendusi ja kui, eriti siis, kui on olemas ka inimesed, keda see olukord tõsiselt ka puudutab, siis parlament ei korralda mitte seda üritust, kuhu kokku tulevad vaesuse all kannatavad inimesed, ei, seda korraldab äh, parlamendi president ja ka meie organisatsioon. me oleme seda üritust korraldanud juba kümme aastat, kahe tuhande kümnendal aastal oli üheksas üritus ja meil on äh, ka äh, koordineerimiskomitee, Eh, mis valmistab terve aasta jooksul seda konverentsi ette ja tegeleb pärast ka eh, kokkuvõtete tegemisega, nii et minu ettepanek oleks, et me peaksime tagama riiklikul tasandil ja Euroopa Liidu tasandil koordineerivate komiteede koostöö selleks, et me saaksime seda siis ka Agora tasemel arutada ja seda on tõesti vaja. suur tänu selle täpsustuse eest Euroopa-üleste kohtumiste osas. kakssada kolmkümmend üheksa siin kohe minu ees kusagil, teil ongi nüüd sõna. ma ei tunne teie nimesid, andke andeks. ei kuule, mida öeldakse saalist. Öelge oma nimi, sellepärast et ma lihtsalt ei tea seda, ma ei tea, kus te istute ja kes te olete, tutvustage ennast palun proua, ma ei tunne teie nime, aga te kindlasti annate selle mulle. You, you were talking about two twenty nine. Well, ta oma ammu ei mikä ei ole nii. jah, suur tänu, te ütlesite kakssada kakskümmend üheksa, seepärast ma ei saanud aru. no, tis di ortes meres, eks see tika asma. suur tänu äh, meie kohtumine minu meelest oli väga-väga äh, oluline, need kaks tööpäeva on tähtsad, äh, sellepärast et institutsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahelised kohtumised on äärmiselt olulised. eile töögrupis kolm, äh, mille töö tutvustas, töö meile tutvustati, tuleb tunnistada, oli jutt märksa detailsem kui see kokkuvõte. me rääkisime sellest, mida Euroopa Liit saaks ära teha oma kodanike hüve, hüvanguks ja minu meelest Euroopa Parlament esindab äh, kindlasti äh, liidu kodanikke paremini kui ükski teine institutsioon. rääkisime sellest, äh, mid-, mis praegu kõige rohkem kodanikke mõjutab, nimelt see, et majandussüsteem ja sotsiaalsüsteemid satuvad tõsise surve alla, kui neid ei arendata edasi ja ei viida vastavusse tegelike oludega ja, ja kes sellest kõige rohkem äh, kannatavad, loomulikult kodanikud. mina töötan ka naisorganisatsioonis ühes äh, liikmesriigis, äh, keda kriis täna võib-olla kõige valusamalt on tabanud me oleme Kreekas nimelt organisa-, olukorras, kus tänu IMF-ile ja komisjoni kontrollisüsteemidele kes küll on palju ära teinud, peame väga palju välja kannatama ja loomulikult see kriis on tabanud eriti ka Kreeka naisi ning sellele tuleb eriti tähelepanu pöörata. meie tänane majandus- ja sotsiaalprobleem ei jää vee peale, kui selle aluseks ei saa uued kriteeriumid, solidaarsus ja naiste ja meeste võrdõiguslikkus täna, aga probleem muidugi Kreekas on see, et kriis on tabanud just nimelt kõige haavatavamas olukorras olevaid elanikkonnagruppe. tõsi ta on, et vaesus on tohutu ehm, ja meil ei ole praegu mitte mingisugust õigust neid kodanikke maha jätta, kes on kriisis nii väga kannatanud ja sellepärast ehm, tuleb ju mõelda sellele, et ega kodanikud ei ole need, kes selle kriisi taga on. Äh, vaid äh, pigem siiski keegi teine ja, ja tagada tuleb nende inimeste suhtes suurem solidaarsus, muidu Euroopa ellu ei jää. see on minu meelest see peamine sõnum, mis tuleks täna välja öelda ja minu meelest just nimelt äh, see tuleb ka siin välja öelda. see peab olema meie Agora peamiseks sõnumiks ja tahaksin liituda kõigi nendega, kes on juba varem öelnud äh, seda, et äh, päästa tuleb siin Euroopat. Euroopa on viiskümmend aastat äh, tegutsenud nii, et tegemise keskmises on, keskmes on olnud inimene. meie kohustus on kaitsta Euroopat, kuid see sõnum tuleb selgelt ka välja öelda. suur tänu! on veel äh, paar sõnasoovijat, kuid kui te lubate, siis äh, kolleeg, kes istub äh, kohal, kohtadel viissada kümme ja veel kaks kolleegi, te saate kohe sõnad, sõna, jätke meelde, mis te tahtsite öelda, ma tahaksin siiski tõesti anda kodanikele sõna ja pärast seda siis, pärast seda paus ja siis saavad kõik ka sõnad, härra Vignon järgmisena kes kaks ja pool päeva juhtis kodanike tööd, kakskümmend kodanike viieteistkümne, kodaniku viieteistkümnest liikmesriigist, töötasid äärmiselt intensiivselt, keskendusid äh, konkreetsetele teemadele ja Arvin Joon, teil nüüd ongi järgmisena sõna. suur tänu! mina olen härra Vignon, mul oli suurepärane võimalus äh, kahe päeva jooksul äh, juhtida siis niinimetatud konsensuskonverentsi, mille tööl oli väga selge eesmärk, nimelt jõuda kokkuleppele erinevate ettepanekute suhtes seoses kahe küsimusega, mis meile esitati. esimene küsimus, milliseid meetmeid ja tegevusi tuleks võtta selleks, et lihtsustada eakate ja vaesemates olukordades olevate inimeste juurdepääsu kultuurile ja uutele tehnoloogiatele. ja teine küsimus mida Euroopa Liit äh, konkreetselt võiks teha äh, nende meetmete ja tegevuste toetuseks. meie töö tulemus ehk siis teisisõnu meie ettepanekud, mis konsensuse alusel vastu võeti esitab teile Maria Gavrell, räägib tema siis kultuurist ja proua Piller, Pillerfeld, kes räägib siis uutest tehnoloogiatest. ja selle grupi juhatajana tahaksin äh, ma kõigepealt äh, rääkida sealt äh, meie töö sujunes, sujus ja kui kena samm see Euroopa Parlamendi poolt oli. me oleme näinud äh, väga suurt meeleharmi äh, kõikide nende teemadega seoses, kuidas äh, tagada juurdepääs kultuurile, kus pensionid on, kui pensionid on nii väikesed, kuidas me saame nõuda juurdepääsu kultuurile, kuivõrd kultuur meile tähelepanu ei pööra ja on liikmesriike, kus öeldakse, et parem oleks, kui vanad üldse maha sureksid. kuidas me saaksime tagada juurdepääsu kultuurile, kui öö, meid ei kuulata, ei kuulata öö, ja need, kes on elanud kommunisti aeg, kommunismi aegadel, teavad seda väga hästi, kuidas lihtsalt teatud elanikugrupi tahetakse ära unustada ja see, sellest tulenevadki meie ettepanekud, mida hetke pärast tutvustame, me tahame sellest nõiaringist välja murda. ühelt poolt ebavõrdsus tekitab vaesust ja vaesus muidugi tähendab seda, et inimesed taganevad ühiskonnast, puudub solidaarsus ja ei ole äh, ka meil mitte mingisuguseid poliitikaid ebaõigluse vastaseks võitlused ja selleks, et sellest nõiaringist välja murda, tuleb teha kahelt poolt. Äh, peavad tegema omalt poolt midagi need, kes on rikkad ja soodsas olukorras elavad ja teiselt poolt siis vaesed. ja ainult nii saame me üheskoos edasi liikuda ja kuhugi jõuda. proua Cabral järgmisena saab aga sõna selleks, et äh, tutvustada siis neid meetmeid, äh, millega oleks tagatud eakamate inimeste juurdepääs kultuurile bon,. Ne... esimene punkt, kultuuri ei saa eristada eluviisist ja heaolust, pensioniiga peab olema osa öö, äh, inimese normaalsest elujast, teiseks selleks öö, äh, need, kes vastutavad äh, vaestele ja eakatele inimestele suunatud poliitika eest, äh, kulutakse osa oma tööajast kodanikuühiskonna organisatsioonides selleks, et nad äh, mõistaksid, mis rolli nende töö koha peal tegelikult omab tunnustades seda, et eakamad inimesed on äh, teadmiste, äh, mälu ja, ja kogemuste allikaks äh, igas ühiskonnas, peaks Euroopa Liit ja liikmesriigid öö, toetama struktuure, mis öö, Äh, aitavad ühenduses hoida nooremad põlvkonnad äh, vanemate põlvkondadega, näiteks nagu päevakeskused või õppekeskused, kus koos käiksid nii nooremad kui ka vanemad inimesed. Euroopa Liidu liikmesriigid äh, peavad siikule võtma mitte ainult täistööhõive, vaid ka täishõivatuse, sellepärast et on äärmiselt oluline, et pensionireformid aitaksid omavahel seostada pensionid ja finantsvahendid igasugusest alternatiivsest tegevusest, sealhulgas ka vaba, äh, vaba äh,, heategevust puudutava töö. Euroopa Liit äh, ja liikmesriigid ning äh, erasektor äh, peaks äh, kindlasti äh, mõtlema sellele, kuidas äh, va-, eakamate inimeste igapäevaseid kulusid kärpida, nendel peab olema juurdepääs ka krediidile ja et nende tervishoiukulud ei muutuks järjest ja järjest äh, suuremaks. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad tähelepanu pöörama sellele, et kõikidel oleks juurdepääs kõikidele teenustele, sealhulgas ka kultuuriteenustele ja arvestada tuleb äh, kõikide eakamate inimeste võib-olla füüsiliste takistustega. lisaks sellele Euroopa Liit peaks pakkuma platvormi välja, milles liikmesriigid saaksid äh, vahetada parimaid kogemusi ning saaks vaadata siis seda, mida on ära tehtud teistes liikmesriikides. suur tänu! suur tänu, Albertina nüüd äh, räägib meie edasistest ettepanekutest, äh, mis on konsusega vastu, konsensusel vastu võetud uute tehnoloogiate osas. Uh, kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle eest, et te olete mulle andnud võimaluse siin kõnelda tänan teid ka digitaallõhealase diskussiooni eest. mina tahaksin öelda järgmist. eakatel inimestel on tihti raske aru saada uue tehnoloogia tööpõhimõtetest. Nad ei oska lugeda käsiraamatuid, sest need on kirjutatud väga keerulises raamatus äh,, väga keerulises keeles ning eakatel ei ole tihti ka mingit eelnevat teavet või kogemust uue tehnoloogia kasutamise alal ja seetõttu on neil veelgi raskem lugeda manuaale. aga tegelikult ei peagi neid manuaale lugema selleks, et tunda ennast ühiskonna osana tarvis on tunda piisavat enesekindlust ja üle saada sellest isoleerituse tundest, mis võib kaasneda digitaalse ebakompetentsusega ja seetõttu peaks Euroopa Parlament äh, aitama ähm, luua selliseid äh, keskuseid või kohti, kuhu saaksid tulla eakad isikud, kellel ei ole eelnevaid teadmisi tehnoloogia kasutamise kohta, uue tehnoloogia kasutamise kohta ja kes võiksid äh, nendes keskustes seda kasutama õppida selliseid äh, kursusi peaksid juhatama oskuslikud ja pädevad inimesed, kelle hulgas oleks võib-olla ka eakaid inimesi, sest nemad saavad aru, kuidas nende eakaaslased õpivad ja millised võivad olla raskused. erinevad äh, manuaalid ja käsiraamatud tuleks kirjutada selliselt, et inimesed neid äh, kergesti mõistaksid, isegi kui nad ei ole harjunud uue tehnoloogia alase keelega. ja sisu peaks äh, kasutajale kiiresti selgitama, mida täpselt ta parasjagu teeb. noored inimesed ei mõista tihti, kui raske võib olla vanematel inimestel uut tehnoloogiat kasutada. kui noored äh, saaksid selle kohta rohkem teavet, oleksid äh, nad vanemate inimestega ka solidaarsemad. Euroopa Parlamendil on siinkohal täita tähtis roll Ehm, nad saavad eh, luua sideme erinevate põlvkondade vahel ja eh, soodustada solidaarsust, mis põlvkondade vahel peaks tekkima ja seega kahandada nendevahelist lõhet. noorte inimeste teadlikkust eh, tuleks kindlasti tõsta, nii et nad mõistaksid paremini, millised on digitaalmaailmaga seonduvad probleemid eakate jaoks, siis mõistaksid noored ka, millised on eakate probleemid ja nad saaksid neid aidata ja teha vabatahtlikku tööd. meie maailmas on nii, et eh, iga uus seade on uus ainult lühikest aega, eh, siis muutub ta juba vanaks, peale tuleb midagi muud ja see tähendab seda, et meid kõiki vaevab pidevalt tunne, et suur osa tehnoloogiast on tegelikult kasutu peale selle arendatakse suur osa uutest seadmetest välja just äh, noorte äh, inimeste vajadusi ja võimeid silmas pidades, näiteks äh, noortel on palju parem nägemine. kuid ka noortel on tihti raske uue tehnoloogiaga kohust-, kohaneda, eakatel on see veelgi raskem. raske on sammu pidada tehnoloogia arenguga, uue informatsiooniga, sellega, kuidas seadmeid täiustatakse ja parandatakse ja kuidas neid kasutatakse. ning lisaks ei ole kõigil ka vajalikke rahalisi vahendeid uute seadmete ostmiseks. Euroopa Liit peaks ähm, kannustama lihtsamate ja kergemini kättesaadavate seadmete ähm, tootmist ja väljaarendamist, mis vastaksid ka eakate vajadustele mida rohkem on inimesel ligipääsu tehnoloogiale, mm, seda mida kergemini ligipääsetav on uus tehnoloogia, seda rohkem inimesi seda kasutab, näiteks ettemakstud telefonikaart on populaarsem kui äh, mobiiltelefoni igakuised lepingud. ja see tähendab näiteks seda, et Euroopa Liit peaks aitama luua ligipääsu odavamale internetile ükski uus tehnoloogia ei paranda automaatselt eakate inimeste elukvaliteeti. seetõttu peaksid Euroopa Liit ja liikmesriigid eh, koostöös edendama uue tehnoloogia kasutamist eakate seas, nii et eh, tõuseks eakate ühiskondliku elu eh, kvaliteet nii et eakatel oleks võimalik kasutada odavaid kommunikatsioonikanaleid suhtlemaks pereliikmetega, kes elavad kaugel ning ähm, et äh, erinevad halduskulud e-teenuste puhul oleksid madalamad, pean silmas näiteks pangateenuseid, arstiabi ja muud, aitäh. härra Vignon, teil on üks lisandus vist, jah, kui lubate siis üks märkus tõesti. see ei ole kokkuvõte, kuid puudutab Agora teemat kriis ja vaesus täpsemalt. kriis ja vaesus, need teemad me rääkisime sellest just nimelt vaesuse riski suurenemise võt-, võtmes. kuid rääkisime sellest, et Euroopa ühiskonnal on sellega kriisiga seoses ka väga suured võimalused ning äh, oma seisukohtades, meie seisukohtadest tuli välja see, et äh, me üritame leida võimalusi, kuidas taas ühendada eurooplasi. ning kriis iseenesest võib meile andagi võimaluse mitte ainult koonduda nii-öelda jõukuse giidi all sellepärast et sellisel juhul oleme ma alati kaitsepositsioonil, võib-olla võiks meid ühendada ka see, mis meil on veel puudu. eakamad inimesed, kellel on väiksed sissetulekud, nendel on kaks olulist ressurssi, nimelt ajalooline mälu ja aeg. noortel inimestel ei ole just nimelt aega mitte kunagi ja neil ei ole ka ajaloolist mälu kuidas me saaksime teha nii, et ühe rikkus täiendaks teise oma, see on olnud meie konsensuse konverentsi üks peamiseid teemasid. suur tänu, veel üks täiendus osalejate seast. härra Orvella, kui mul, kui läks äh, nimi õigesti. suur tänu, proua esimees. mina olen pärit Hispaaniast. ma ei esinda siin ühtegi ametiühingut ega organisatsiooni. tulen, olen siin täna lihtsalt kui Hispaania kodanik. me kuulsime viimasel kolmel päeval, et kõikides riikides on ühesugused probleemid, kriis, vaesus, uute tehnoloogiate probleemid äh,, kuidas äh, kõik need protsessid nii kulukad on ja nii edasi. me rääkisime nendest küsimustest nüüd viimased kolm päeva ja ühte punkti pole eriti välja toodud järelduste juures, mis on aga väga tähtis. nimelt, kui me oma koduriikides uut tehnoloogiat ostame, näiteks äh, mobiiltelefoni, siis juhendites, käsiraamatutes on tihti kasutatud kas inglise või prantsuse keelt. ma ei tea, kas on mõni reegel, kus öeldakse, et selles riigis, kus äh, näiteks telefon ostetakse, oleks siis juhend ka selles äh, keeles, koduriigi keeles, näiteks Kreekas siis kreeka keeles. tahaksin, et parlament äh, hoolitseks selle eest, et isegi kui see reegel on olemas, et siis tõesti sellest ka kinni peetakse. me oleme kõik täiskasvanud, me oleme juba vanemad ja meil ei olnud võimalik kõiki neid võõrkeeli õppida, nii nagu tänapäeval suur tänu ka selle teeninduse eest. sellega hetkeks me peatame oma töö. hetke pärast, pärast kohvipausi jätkame tööd ning tuleb siis meil väike arutelu ka nende inimestega, kes sõna veel ei olnud saanud ja need, kes on esitanud oma seisukohti kirjalikult, ma öö, te võite oma äh, formularid kõik äh, jätta sissepääsu juurde, kui te majast hiljem lahkute. ilma selle formularita teile midagi tagasi ei maksta, seda tuleb siin välja öelda ja konsensus, konverentsil osalejad on oma juhised juba saanud. pärast pausi saate siis äh, kõik sissepääsu juures osalusankeedid, nii palju tehnilistest küsimustest Äh, kohvipaus, äh, meie läheme pressi, äh, pressikonverentsile ja tuleme tagasi viieteist minuti pärast